tänada kõiki, kes selle pika läbirääkimiste voorude käigus mind toetasid ja aitasid ja ma tahaksin soovida, et te toetate täna õhtupoolikul hääletamist. kallid kolleegid, diskussioon on lõppenud ja ma tahaksin teile meenutada, et juba täna toimub hääletamine proua Riisi raporti osas, järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Euroopa Liidu kodanike internetiseire USA poolt, see, me käsitleme USA riikliku julgeolekuagentuuri programmi PRISM. tahaksin öelda, et selle eh, arutelu käigus saavad kõigepealt sõna eh, poliitilised fraktsioonid meil ei ole äh, ka avatud mikrofoni pärast arutelude vooru, ei ole lubatud ka äh, sinise kaardi küsimused, kõigepealt annan sissejuhatuseks sõna volinik Boržile. suur tänu, äh, proua juhatus, juhataja, loen teile ette komisjonipoolse avalduse ja asendan täna siis asepresident Redingut, kes kahjuks ei saa osaleda, Euroopa Komisjon on mures hiljutiste raportite kohta meedias selle kohta et usa ametivõimudel on juurdepääs äh, ja käsitlevad suures mahus andmeid euroopa liidu kodanike kohta kes kasutavad suuri usa online teenusepakkujate teenuseid programmid nagu äh, see niinimetatud prism programm ning äh, seadusandlus mille alusel sellised programmid on autoriseeritud on potentsiaalselt ohtlikuks äh, Äh, ohuks äh, privaatelu äh, puutumatusele ja Euroopa kodanike andmekaitsetele. Prism juhtum, nii nagu seda on meedias käsitletud, ilmselt tekitab veelgi meelehärmi Euroopa kodanike seas seoses nende andmete kasutamisega meedias ja läbi pilvetehnoloogia. juba aastal kaks tuhat kaksteist oli seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikest mures selle üle, et ähm, nende isikuandmed, mida äh, haldavad ettevõtted, võidaks kasutada muudel eesmärkidel kui see, mille nimel nad äh, kokku korjati prism äh, juhtum nii nagu seda kajastab meedia toob välja ka erisused euroopa liidu ja ühendriikide lähenemiste vahel andmekaitsele Ühendriikide õigussüsteem näeb ette, et ainult USA kodanikud äh, ja äh, seal äh, elavad inimesed on kaitstud põhiseadusliku kaitsega. Euroopas aga kõik inimesed on kaitstud ja nende õigusi tunnustatakse põhiõigustena, vaatamata sellele, mis on nende ähm, kodakondsus kuigi need teadaanded on väga äh, murettekitavad, ei ole juriidiline probleem kui selline midagi uut. sellega on tegelenud komisjon ka varem. toon ühe näite vaid. Euroopa Komisjon on juba tõstatanud äh, liiase äh, võimu kasutamise andme, Euroopa kodanike andmete kasutamisel läbirääkimistel Ühendriikidega üldise andmekaitselepingu osas politsei ja justiitskoostöö vallas. nagu te väga hästi teate, asepresident Redingule on antud mandaat äh, see kokkulepe läbi rääkida Ühendriikidega ning ta hoiab seda koda ja kodanikuvabaduste komisjoni liikmeid eriti kursis ähm, nende läbirääkimiste kuluga. Euroopa Komisjon äh, palub äh, selgeid äh, äh, tingimuste täitmist Ühendriikide osas, nad peavad tagama selle, et Euroopa kodanike põhivabadused on kaitstud, nende andmed on kaitste, kaitstud ja et nendel on õigus äh, kohtustesse pöörduda samamoodi, nii nagu see on äh, võimaldatud äh, Ameerika kodanikele, Ühendriikide kodanikele. mis nüüd puudutab seda PRISM programmi, siis komisjon kavatseb selle teema tõstatada Ameerika ametkondadega niipea kui võimalik. me nõuame selgitusi selle kohta, et kas juurdepääs isikuandmetele prism programmi raames on piiratud üksikjuhtudega ja et kas aluseks on konkreetsed kahtlused või äh, näeb äh, või lubab see andmete äh, hulgi edastamist asepresident Reding kavatseb jõuliselt ja veendunult selle teema tõstatada järgmisel Euroopa Ühendriikide ministrite kohtumisel Dublinis selle nädala reedel lisaks siis äh, kontaktidele Ühendriikidega on võimalik Euroopa Liidul tegutseda ka nii, et tagab selle, et meie seadusandlus siin on robustne, robustne ja aitaks vastu seista taolistele olukordadele. ma viitan siin eriti andmekaitsele. vastavalt praegusele Euroopa Liidu seadusandlusele üheksakümne viienda aasta andmekaitse direktiiv ütleb, et kui eh, Euroopa kodaniku õigused satuvad kahtluse alla ühes või teises liikmesriigis, otsustab kohalik kohtunik selle kohta, kas andmeid võib seadusandlikult edastada vastavalt õiguslikele nõudmistele, kas eh, siseriiklikule Euroopa või rahvusvahelisele instantsile. Euroopa Komisjon arvab, et eh, nendesse muredesse tuleb süüvida. see on ka välja pakutud üldise andmekaitse seadusandluse eesmärk. reform, mille asepresident Reding on välja pakkunud, tagab kõrge andmekaitse taseme Euroopas eh, kaasajastab kodanike õiguseid, see tagab selle, et inimesed teavad, millal nende eraelusse on puututud ja tagab selle, et kui kaitset on vaja eh, või kui neid edas-, eh, kui neid andmeid edastatakse, siis seda tõelistel põhjustel. nüüd konkreetsemalt, Euroopa andmekaitsereform peaks tagama selle, et Euroopa Liit suudab vastu seista sellistele olukordadele, näiteks nagu on praegu tekkinud PRISM programmiga seoses, meie andmekaitseseadusandlus peab eh, sätestama konkreetselt territoriaalse ulatuse. E, mitte Euroopa ettevõtted, kui nad pakuvad tooteid ja teenuseid Euroopa tarbijatele, peavad lähtuma Euroopa Liidu andmekaitseseadusandlusest ja seda täies mahus. andmekaitsjate lai definitsioon selged kohustused andmekäitlejatele ning äh, karmid reeglid äh, rahvusvahelistele andmete edastamisele on olulised. põhjenduspunkt üheksakümmend äh, andmekaitseseadusandluse ettepanekus peegeldab meie seisukohta selle kohta, et selleks, et kohtupädevuse konflikte vältida, vältida seda, et kolmanda riigi seadusandluse rakendavad asutused kuritarvitavad võimu Euroopa Liidu kodanike andmete kohta, mis on äh, välisriigi serverites, tuleb teha läbi legaalsete kanalite, näiteks nagu Euroopa Liidu, USA äh, vastastikune juriidilise abi osutamise kokkulepe. Euroopa Parlament on esitanud muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on selgitada selle määruse sätteid, äh, selgitada neid tingimusi, mille kohaselt andmeid edastatakse, mille alusel kolmanda riigi kohtunik või tribunal äh, peab lähtuma Euroopa seadusandlusest. Euroopa Komisjon kavatseb need ettepanekud läbi vaadata. austatud parlamendiliikmed, proua juhataja, Euroopa Komisjon on veendunud, et selle äh, seadusandluse ettepaneku kiire vastuvõtmine lahendaks äh, seni lahendamata õiguslikud probleemid seoses ettevõtete poolt kogutud ja käitlemisel olevate andmetega ja kui äh, neid äh, võib edastada ka teistele äh, õigussüsteemidele. loodetavasti Euroopa Parlament toetab meie senist tööd andmekaitse alal ja võtab kiiresti selle paketi vastu. suur tänu, volinik Borg järgmisena saavad sõna siis fraktsioonide esindajad ja kõigepealt annan sõna kolleeg Weberile, kes võtab sõna Rahvapartei nimel ja teil on neli minutit kõneaega. proua juhataja härra volinik, minu andmed kuuluvad mulle, see on euroopaliku mõtteviisi põhimõte ja puudutab andmekaitset. minu andmed, mis kuuluvad mulle, siis saan mina selle üle otsustada, mis nendega juhtub, seda põhimõtet peab austama ka riik. ka riik peab neid piire tõsiselt võtma, selles mõttes on need uudised Ameerika Ühendriikidest väga murettekitavad. on väga hea, et see teema on meil täna päevakorras, on väga hea, et see on tõusnud päevakorda ka Ameerika Ühendriikides, sest et ringi käimine isikuandmetega säärasel viisil ei ole mingil juhul lubatud Ameerika Ühendriikides kehtivad erinevad standardid välisriikide kodanike ja Ameerika Ühendriikide kodanike suhtes, kuid nad peavad teadma, et ka meil kehtivad erandireeglid ja Ameerika Ühendriigid, meie sõbrad, peavad sellega arvestama on oluline teada, mis meie andmetega juhtub ja sellepärast on Euroopa äh, Komisjon, aga iseäranis volinik Redingil meie parlamendi äh, selgesõnaline toetus tema aktiivsele tegevusele selleks, et jätkata olemasolevate reeglite rakendamist. Google, Facebook äh, ja muud internetiplatvormid Äh, tekitavad olukorra, kus andmekaitse andmekaitse ei ole automaatselt tagatud ja nüüd on küsimus selles kas me saame sellega äh, nõus olla või ei ja nüüd me peame endalt teiseks küsima ähm, kuidas on võimalik et ameeriklased koguvad eurooplaste kohta andmeid ja seda ka veel ühendkuningriigi abiga komisjon töötab praegu äh, politsei ja õigusalase koostöö raamdokumendi kallal. võib-olla peaksime äh, me ka meie äh, kaaluma seda, kas me peaksime püüdlema säärase raamkokkuvõtt-, kokkuleppe poole ka isikuandmete kaitse valdkonnas. me vajame Euroopa pilve sest kui Euroopa andmed on salvestatud pilves, siis nad on salvestatud Euroopa jaoks ja siis me saame eh, garanteerida, et eh, need andmed on tagatud euroopaliku hoolikusega. me vajame ka üle-euroopalist andmekaitseõigust. meil on kui meil endal ei kehti kõrged standardid ja me neid ise ei teosta, siis ei saa me ka ameeriklastele murettekitavaid küsimusi esitada Äh, meil on äh, väga äh, oluline jälgida, kuidas areneb see tehnika, millega töödeldakse kogutud andmeid ja me leiame, et need standardid, mida komisjon praegu välja pakub, need on standardid, mida me ei tohi sugugi lahjendada ja me peame selgelt peate äh, saatma sõnumi muuhulgas ka nõukogule, et äh, tulemaks toime kõrgete kaasaegsete nõudmistega, tuleb lahendada suured põhimõttelised küsimused samas ei tohi me unustada, et need riigid on meie äh, partnerid, SWIFTi puhul äh, ei suutnud me saavutada kõiki vajalikke tulemusi, me loomulikult toetame kuritegevuse ja rahvusvahelise kuritegevuse vastast võitlust kui ja samas on oluline, et me ameeriklastega koostööd jätkaksime. muuhulgas suudeti näiteks Saksamaal äh, äh, välistada äh, terroriaktid tänu nendele andmetele, mille me saime Ameerika Ühendriikide käest. ma leian, et me peaksime vastavalt voliniku ettepanekule kehtestama enda jaoks selged ja kõrged standardid muuhulgas äh, finantstehingute makto osas selleks et eeldada teistelt niisuguste dokumentide vastuvõtmist aitäh härra Moraes ähm, sotsiaaldemokraadide nimel, suur tänu. sotsiaaldemokraatide jaoks on viimaste päevade sündmused info, mille avalikustas Guardiani ajaleht eelmisel nädalal äh, ülisalajase Prism programmi kohta Ameerika Ühendriikidest, mille taga on USA riiklik julgeolekuamet väidetavalt IT äh, gigantidega koostöös Microsoft, Google, Skype, Youtube äh, ja AOL toetusel on šokeerinud Euroopa kodanikke ning sotsiaaldemokraadid on veendunud seisukohal, et kuigi julgeolek on oluline, on see meie kodanike jaoks tähendanud tõelist usalduse murdmist ja sotsiaaldemokraadid arvavad, et ministrite kohtumine kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal juunil on ülioluline ja on oluline, et parlament ja kõik fraktsioonid toetaksid äh, volinikku äh, kui ta kutsub korrale Ühendriigid ja nõuab vastutust selle osas, mida nad on teinud, väidetavalt siis edastanud hulgi infot äh, meie kodanike kohta täiesti põhjendamatult, väites, et tegemist on terrorivastase võitluse ja julgeoleku tagamisega. see on Äh, murdnud äh, usaldust äh, ja vähendanud usaldust selle kohta, kuidas inimeste andmeid kasutatakse terrorivastases võitluses. just nimelt see tasakaal turvalisuse, julgeoleku ja andmekaitse vahel on ülioluline. Washington Post, New York Times ja Guardiani artiklid näitavad seda, et need ettevõtted, mis edastasid USA riiklikule julgeolekuametile andmeid, tegid äh, seda vastavalt kohtulahenditele ja andsid või ilmselt ka USA luureametitele võimaluse neid andmeid edasi saadata äh, saada neid ka otse ettevõtete online äh, kanalitest. Euroopa kodanike kaitse, andmete kaitse ei olnud tagatud ja Euroopa andmeid kasutasid need nimetatud ettevõtted selle programmi raames äh, mitte vastavalt Euroopa andmekaitse seadusandlusele. me oleme mures ka sellepärast, et meil ei ole praegu Atlandi-ülest õiguslikku raamistikku, millega tagatakse äh, üksikisiku andmete kaitse eriti arvestades seda, et praegused läbirääkimised äh, käivad juba aastast kaks tuhat üksteist andmekaitselepingu kohta ameeriklastega, aga need on peatanud läbirääkimised ja kõigil nendel põhjustel me tahaksime tagada selle, et volinik äh, nõuaks vastutust äh, Ühendriikidelt ja tagaks selle, et Ühendriikide ametkonnad, kui nad Euroopa kodanike andmeid käitlevad, teeksid seda vastavalt meie standarditele. teiseks me tahame konkreetset pühendumist äh, andmekaitsereformi paketi osas äh, selleks, et oleks võimalik leida äh, võimalus rahvapart-, vabandust, Euroopa Parlamendi muudatused ka arvesse võtta ja me ütleme väga selgelt välja, et Euroopa Liidu raamistik andmekaitse korrakaitse ja julgeoleku eesmärkidel ametkondade poolt on äärmiselt päevakajaline ja seda ei tohiks edasi lükata, seda seadusandlust ja eriti me tahaksime pöörata tähelepanu andmekaitsele ja vigadele selles süsteemis kui äh, tuleb äh, vabakaubandusleping ameeriklastega arutelule selleks, et tagada Euroopa Liidu seadusandluse ülemuslikkus selles küsimuses. me teame, et Euroopa Komisjon on veendunud äh, selles, et nad kutsuvad äh, vastutusele Ühendriigid, aga eriti arvestades PRISM ja NSA ehk USA riikliku julgeolekuameti juhtumit, peavad kodanikud olema veendunud, et nende andmeid äh, käitletakse turvaliselt. minu enda koduriigis Ühendkuningriigis on muret tundnud väga palju ja, ja keegi ei usalda enam ametivõimu. meie ülesanne on nüüd siis äh, nõuda vastust Ühendriikidelt äh, selle mm, kaasuse kohta, me peame tagama selle, et meie standarditest peetakse kinni ja et Euroopa kodanikud oleksid veendunud, et õigetest standarditest peetakse kinni. suur tänu, härra Moraes kallid kolleegid, ma tuletan meelde, et fraktsioonide otsusel ei ole praegusel debati jooksul võimalik sinise kaardi küsimusi esitada ja ei ole ka vaba mikrofoni vooru selleks, et rohkem oleks aega fraktsioonide esindajatel sõna võtta ja nüüd ma annaksin sõna kolleeg Int Veldile, ALDE fraktsiooni nimel sõna kolmeks minutiks. Uh suur tänu, kallid kolleegid, volinik viissada miljonit Euroopa kodanikku olid väga šokeeritud möödunud nädalal, kui nad avastasid, et välismaisel riigil on piiramatu juurdepääs intiimsetele üksikasjadele nende eraelust. see on väga-väga suur teema. USA eh, peaks olema otsustav selles eh, ja väga tähtsaks seda pidama president oli kongressi ees ja meedias peab aru andma mida äh, nad on teinud. volinik, äh, meil tegeleb sellega praegu, rahva tervisega tegeleb volinik, vabandage väga. Barroso peaks helikopterisse hüppama ja Strasbourgi lendama kohale, et äh, tõesti miljonitele kodanikele vastus anda. meil on, kus koha peal praegu vastutav volinik, miks Euroopa poliitilised liidrid praegu siin kohal ei ole, aga vaadakem ka siin ümberringi, siin on saal tühi, seegi koda kümme aastat tagasi, kui samasugune olukord tekkis, otsustas öö, luua öö, ešeloni küsimuses parlamentaarse uurimise komisjoni öö, ja nüüd on meil vaja, et saadikud vastaksid viiesajal miljonile kodanikule, mis toimub aga meie eh, oleme eh, nurjunud selles ajal, mil usaldus Euroopa Liidu vastu on madalseisus, me peaksime häbi tundma. ja nüüd teema juurde eh, kõigepealt see ei ole väga üllatav, et ameeriklased nuhivad meie järele, me teadsime seda, me oleme küsimusi esitanud korduvalt selle kohta, aga küsimuste esitamine komisjonile on nagu seinaga rääkimine mul on pikk nimekiri nendest küsimustest, mis vastuseta on jäänud. Patriot Act ja USA õiguse ekstraterritoriaalne kohaldumine, me ei ole komisjonilt nende küsimuste kohta mingit vastust saanud. liikmesriigid äh, arutavad seda sama teemat kõikjal, proua Merkel äh, palub selgitust ameeriklastel Äh, aga äh, ka Ühendkuningriigis ja minu koduriigis toimub praegu üks ja sama asi, liikmesriigid äh, räägivad nagu mm, kahekeelselt oma kodanikega ja mõni ime siis, et usaldus kaob. ei usaldata enam kodanike hulgas valitsusi, aga paistab, valitsused ei usalda ka oma kodanikke enam. me kaotame siin võimu käest Egiptus, Iraan, ükskõik mis teine riik, neilt me nõuame, et nemad ei tohi oma kodanike järel nuhkida, sest see ei ole demokraatlik, aga samas, kui see asi puudutab meie oma kodanikke, siis me seda kõike ei nõua, me kaotame oma usutavuse nüüd see eriline suhe, mis meil on USA-ga, paljud viitasid sellele, et nad on meie parimad sõbrad ja kõige lähemad liitlased. ma ei tea, kas te kuulasite president Obama avaldust, kui ta pöördus ameeriklaste poolde, kes mures olid, ütles ärge muretsege, me ei nuhi USA kodanike järele, me nuhime ainult välismaalaste järele. see on meie järele, Euroopa kodanike järele ju. nii et mis erisuht vahetussidemed need siis on. kakskümmend aastat on e, tõesti Euroopa siin pingutanud kõigest hingast, et olla USA lähim liitlane võitluses terrorismi vastu. aga me peame ka olema võrdsed partnerid ja e, jah, see on nüüd väga-väga tähtis küsimus, see on võtmeküsimus, meil on vaja e, poliitilise liidri rolli Euroopa Euroopa Liidus haarata, et kaitsta oma kodanike huvi, aeg on tulnud selleks. ma tänan kolleeg Intvelt ja nüüd saab sõna kolleeg Albrecht Roheliste fraktsiooni nimel poolteist minutit. suur tänu, kallid kolleegid, volinik. ma jagan seda muret, eh, mis kõlas siin kõikidelt poliitilistelt fraktsioonidelt ja tegemist ei ole lihtsalt andmekaitse teemaga, väikese tehnilise küsimusega, asi on demokraatias ja õigusriigis, sest mis toimub, e, e, e, ei saa toimuda, ei saa toimuda kodanike massilist järelevalvamist kõikjal maailmas ja me peame nüüd tõesti püsti hüppama ja ütlema, et see massiline järelevalvamine on see, mida me ei taha, meil on vaja tugevaid Äh, andmekaitsenorme, demokraatiat ja meil on vaja usaldust digitaalturul ja turul tervikuna. ja äh, tähtis on, et me nüüd reageeriksime äh, eurooplastena, looksime omaenda andmekaitsestandardid, kaitseksime oma kodanike huve kõigepealt ja võimalikult kiiresti otsustaksime ära andmekaitsemääruse teksti, kus oleksid tugevad normid ja kus oleksid ka käsitletud andmete esitamine, andmine kolmandatele riikidele ja massiline isikuandmete töötlemine peab samuti olema käsitletud, nüüd anda juurdepääs nendele massilistele andmetele kolmandatele riikidele, kui me tõesti tahame, et meil oleks turvaline Euroopa pilv, siis on vaja, et meil oleks ka tugevad Euroopa andmekaitsenormid, mis on täitmisele pööratavad ja mis ka näevad ette täpselt, kuidas toimub info edastamine kolmandatele riikidele ja andmekaitse raamlepingu äh, raportöörina andmekaitse vallas lepingus USA-ga, ma tean, et meil on vaja õigusalaseid muudatused kõigepealt läbi viia, sest vastasel korral meil ühist alust USA-ga ei teki nendel küsimustel lähenemisel. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kirkhope. ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, härra proua juhataja, härra volinik, tänane arutelu puudutab äh, usalduse ja usaldusväärsuse tõstmist kodanike seas eh, ja valitsuste ja agentuuride vastutusele võtmist, kes neid teenivad ja kaitsevad. Need ettevõtted, keda on juba siin nimetatud ja häbistatud, on väitnud, et nad ei ole seadusandluse vastu astunud. valitsused ja Euroopa Komisjon on muret väljendanud, nii nagu ka täna hommikul, kuid on tunnistanud eh, õiglaselt, et lõppjäreldusi on praegu veel liiga vara teha kuid samas istume me ikkagi siin ja näitame juba näpuga. mõned teist äh, on juba võtnud sõna antiameerikalikult või ant-, komisjoni vastu, see on üsna tavapärane äh, oportunism ja poosetamine ilma äh, tõenditele lasumata. meil on samuti põhimõte ju käibel Euroopas, et süüdi ei mõisteta enne kohtulahendita

praegu räägib Euroopa Liit läbi andmekaitse vahetuse osas Ameerika Ühendriigid ja meie fraktsioon toetab seda. meie eesmärgiks on kodanikke kaitsta meie piiridest väljaspool ja see puudutab meie suhteid teiste riikidega küll, kuid ma tahaksin siiski äh, hoiatada äh, selles osas, et arvestades seda, kuidas mõned äh, siin kojas sõna võtavad, millise sõnastusega, tegelikult on ainult suuremaid lõhesid, mitte ei too teineteisele meid lähemale. kaasaegse kodaniku andmete kaitse on äärmiselt äh, raske ülesanne, üsna tihti süüdistatakse ametkondi selle eest, et nad liiga kiiresti ei reageeri, aga samas saavad äh, samaga lüüa selle eest, et nad äh, liiga kaugele ei lähe. jah, andme nagu me teame, terroristid ja organiseeritud, organiseeritud kuritegevuse rühmad on kasutanud ära andmeid äh, süütute kodanike vastu ja sellepärast meil peab olema ootus, et sedasama tehnoloogiat kasutatakse ka meie kaitses. aga see info loomulikult äh, saab tulla kasutusele ainult vastavalt demokraatlikele põhimõtetele ja vastavalt äh, õigusraamistikule. me ei tohi saada rohkem vabadusi teisi vabadusi kärpides ja meie peamine eesmärk peab olema alal hoida õigusriigi põhimõtet. ja sellepärast on ka oluline meile, poliitikutele, tuletada meelde neile, kellel on vähem nähtavat võimu, et kodanike turvalisus äh, ja kaitse ei saa tulla selle hinnaga, et tuuakse ohvriks demokraatia aga võib-olla oleks mõistlik teil mõelda siin kojas ka sellele, et kes on tõeline vaenlane ja kus see tõeline vaenlane lasub ja kui me oma liitlastega suhteid arendama ja kui me tahame vastuseid ja tõde välja selgitada, siis on oluline see, et sõber kuulab sind äh, peaasjalikult siis, kui sa räägid, mitte kui sa ei röögi. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Paška EFT fraktsiooni nimel üheks minutiks. Äh, ďakujem za pozornosť, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Priznám sa... Suur tänu. Austatud härra volinik mul ajab äh, südame pahaks ähm, äh, see, mida räägitakse NSA tegevuse kohta. USA riiklik julgeolekuamet on kahe tuhande seitsmendast aastast kogunud informatsiooni ja saanud juurdepääsu informatsioonile meie kodanike kohta. ta on äh, läbi vaadanud kogu elektroonilise kommunikatsiooni, mis Euroopa kodanikud mida nad on pidanud USA kanalite kaudu see kõik tähendab seda, et nad on rikkunud meie kodanike ähm, privaatsust ja rikkunud nende õiguseid, me ei tohi seda Euroopa kodanike järele nuhkimist heaks kiita. illegaalne Euroopa kodanike jälgimine ja seiramine on illegaalne ja see tuleb välja öelda. Euroopa ettevõtted, kes on äh, taganud juurdepääsu Ameerika ametkondadele sellistele andmetele, on samuti rikkunud Euroopa seadusandlust ja seda asja tuleb edasi uurida ja peab võtma vastu samasugused meetmed ja sanktsioonid taoliste ettevõtete vastu, nii nagu me oleme rakendanud nende vastu, kes on meie teisi seadusandlus, seadus, seadusi rikkunud. ma olen väga ärritunud meie Ameerika kodanike käitumisest, võeti ära mikrofon kõnelejalt. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Veržia üks minut kolmkümmend. suur tänu, proua juhataja, kui ma teid kuulan, härra volinik, tekib mul küsimus, et kas te teete nalja meie üle või? Te ütlete, et te ei tea sellest asjast mitte midagi, tegelikult peaks kohal olema volinik Reding, aga ma ütleksin, et ega Atlandi-ülese päikesel ei ole midagi uut. Briti ajakirjanduse eh, kajastus Prism eh, juhtumi osas näitab seda, mida, millest meie oleme juba palju rääkinud, millest me, mida me oleme kritiseerinud juba ammu, nimelt Ühendriikide poolne andmete käsitamine. ma loodan, et Joe Biden kui ta ütles siin aastal kaks tuhat kümme, et kui oluline on äh, Ameerika kodanike ähm, eraelu kaitstud äh, äh, Ameerika põhiseadusega ähm, ja need, kes nendest sõnadest kõhklevad, nende hulk on kasvanud viimastel päevadel oluliselt. üheksa otsingumootorile on juurdepääs NSA-l aga nüüd öeldakse, et meie ei teadnud seda Euroopas, et me kavatseme iga juhtumi üle vaadata, mis meie eurooplaste jaoks on kõige murettekitavam. ja mis Obama suust ka otse kuulda oli, ta ütles väga külmalt, et äh, jälgimine interneti üle ei puuduta Euroopa kodani-, ei puuduta Ameerika kodanikke või äh, seal elavaid inimesi, tegemist on siis rahvusvahelise nuhkimissüsteemiga. see tähendab seda, et kõiki teisi tema sõnade järgi siis võiks äh, nagu jälgida ja nende järgi luurata. Euroopa kodanikel ei ole samasugused õigused äh, nagu äh, USA kodanikel. miljoneid andmeüksuseid on kogutud ilma igasuguste piiranguteta kontrolliametkonnad Euroopal ütlevad meile kogu aeg, et see ei ole võimalik. me ütleme nüüd, et aitab sellest, me ei saa Äh, ilma selleta enam hakkama, et me nõuame, muudame kohustuslikuks andmekaitse küsimused. SWIFTi osas me ütlesime ei, akta osas ütlesime me ei, sellepärast et meie tahame seda, et Euroopa kodanikel oleksid samad äh, õigused, kui on teistel me oleme silmakirjalikud, kui me nüüd ei nõua midagi enamat. on oluline aeg, et Ameerika Ühendriigid, et me neilt nõuame seda, et nad kaitseksid Euroopa kodanike andmeid. Merci, madame Berger suur tänu, proua Veržia, järgmisena saab sõna mitteühinete nimel härra Ehrenhauser, palun. aitäh, härra volinik, kolleegid, mida te ütleksite, kui te saaksite teada, et USA eh, luureorganisatsioonid jälgivad teid kakskümmend neli seitse? ja see tegelikult toimubki digitaalses keskkonnas valvatakse miljonite inimeste üle. meie maja peaks vastutama selle eest, et põhiõigused oleksid kaitstud, kuid Prismi programm rikub meie põhiõigusi, kuid mida meie teeme? me laseme ennast pidevalt äh, ameeriklaste poolt lolliks teha, ükskõik mida me võtaks, kas Swifti või ACTA, kuid tegelikult on nüüd küll asi nii kaugel, et me peaksime siiski näitama, oma võimu. me eh, peaksime andma selgesõnalise sõnumi, et niisuguse tegevus tuleb viivitamatult lõpetada. me peaksime eh, ju tegelikult ameeriklaste käest ka küsima, kas sellest Prisma programm, Prismi programmist on kasu Euroopa õiguskaitseorganitel, Europolil ja vastus on tegelikult ei ja seetõttu säärane praktika on otseses vastuolus demokraatiaga. ja lõpetuseks annan nüüd sõna volinik Borgile. suur tänu, proua president. komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret prism skandaali üle ja ma informeerin asepresidenti Redingit meie tänasest arutelust ma väidan ka, et proua Reding, kui ta üheksateistkümnendal juunil tuleb libekomisjoni ette, eh, siis ta ei aruta libekomisjoniga ainult neid arenguid, mis selle päevani on toimunud, vaid räägib ka komisjonil sellest, kuidas tema läbirääkimised ja kohtumised Dublinis järgmisel reedel eh, on toimunud ministrite kohtumisel järgmisel reedel Dublinis jagab ta oma mured ministritega ning kindlasti pöördutakse ka Holdeni mm, USA peaprokuröri poole selgituse saatmiseks. meil oli väga huvitav arutelu ja siin oli loomulikult kaks mõttekooli, mis omavahel vastuolus ei ole. üks seisukoht on, et me peaksime USA-ga asjad selgeks rääkima ja ütlema, et alati, kui äh, informatsiooni kogutakse Euroopa kodanike kohta, siis peavad kohalduma Euroopa õigusaktid ja me ei ole rahul sellega, kuidas USA kaitseb isikuandmeid. Äh, kui te kuulsite, mida härra Moraes ütles, isegi kui Guardiani lugeda, siis seal on viide äh, sellele whistleblower'ile kes andis teada, et eh, on võimalik kõigil informatsioonile juurde pääseda. ta ütles, et valitsus on võtnud endale võimu, mida ta ei tohtinuks saada. ei ole eh, üldsuse poolt teostatavat järelevalvet ja ütles, et sellised inimesed nagu mina tohivad minna kaugemale kui nad tohtinuks. nii et tõesti on küsimused, mida ministrite kohtumisel tõstatada, mida siin ette võtta Euroopa kodanike nimel. samas ma avaldan tunnustuse härra Kirkhoopile tema märkuste eest. jah, ärgem unustagem, kes meie vaenlane on. ja ma olin kümme aastat siseminister ma võin väita järgmist, milline oleks võitlus organiseeritud kurjategevuse ja terrorismi vastu, kui me ei koguks luureandmeid korralikult. aga loomulikult iga õiguskaitseasutus on äh, frustreeritud, ta ei peaks seda olema, aga paraku on, sellepärast, et terroristidel ja organiseeritud kuritegelikel jõududel ei ole vaja reeglitest kinni pidada, aga samas õiguskaitseasutustel demokraatlikes riikides äh, ei ole võimalik tegutseda muud kui kinnastes kätega nii-öelda, kui nad korraldavad võitlust terrorismi vastu. jah, siin öeldi, et meil on erilised suhted meie USA partneritega, meil on olnud äh, tähtsaid uurimisi üheskoos äh, kus me oleme jaganud informatsiooni, üheskoos võidelnud terroristide vastu, aga samas mitte keegi ei tohi neid erisuhteid ära kasutada ja eirata õigusakte ja rahvusvahelisi standardeid. jah, siin tuleb leida tasakaal, tuleb säilitada need partnerlussuhted, aga partnerlussuhted ei kätke endas ainult õigusi, vaid ka kohustusi. kui suhted on erilised, siis ka kohustused peaksid olema erilised ja keegi ei tohiks midagi iseenesestmõistetavaks pidada. nii et ma kiidan ka proua Intvelti ja pidagem silmas ka, mida härra Kirkhope ütles, et kes siis ikkagi on meie tegelik vaenlane. ja meenutan teile ka, et kui me tegime ettepaneku andmekaitse raamistikku reformida, siis ka arutasime seda ja kuulsime saadikutelt, kuivõrd tähtis on vastu võtta proua Redingi poolt välja pakutud pakett. komisjon on selgelt öelnud, et kolmandate riikide seaduste eksterritoriaalne kohaldamine mujal võib olla õiguse rikkumine ning on võimalik siis õiguslikult vaidlustada sellised sammud ja volinik on valmis kaaluma mis tahes äh,